Kopla raporti juurde, mis puudutab sisserändajate laste harimist ja annan sõna raportöörile. arvoisa puhemies. austatud härra president. Euroopa Liidu eetiline kohustus on tagada, et igal sisserändaja lapsel on õigus haridusele. kõik lapsed äh, peaksid äh, omama juurdepääsu haridusele, mis äh, algastmes peab olema tasuta. lapsed peavad saama sellist haridust, mis annab neile üldteadmised ja niimoodi, et nad saavad arendada oma andeid, et nad arendaksid sotsiaalset vastutustunnet, et nendest saaksid kodanik, kodanikud, korralikud kodanikud ühiskonnas. koolituse, hariduse eest vastutavad isikud peaksid eh, silmas pidama lapse jaoks parimat. loomulikult esmavastutajad on perekonnad ja kodud, aga ka koolid peavad toetama kodust kasvatust ja niimoodi edendama õpilase isiku kogu arengut ma olen muret äh, seos, mures seoses uurimustega, mis on avaldatud äh, sisserändajate laste kohta hiljuti. osades piirkondades on nende koolis käimine ääretult keeruline ja osades piirkondades äh, ehitatakse koole ainult sisserändajate lastele näiteks. niimoodi tekib olukord, et konkreetses piirkonnas asuvad pered kes on põliselanikud, on oma lapsed nendest koolidest ära võtnud, et need lapsed ei peaks käima koolis koos sisserändajate lastega. see on ääretult kahetsusväärne olukord ja see on kaasa toonud selle, et sisserändajate laste haridustase on madal, tulemused on olnud kehvad ja kui äh, äh, sisserändajate lapsi on palju äh, ühes koolis koos, siis ka katkestatakse kooliharidustee tihedamini meie peaksime tegema kõik selleks, et äh, sisserändajate lapsed saaksid äh, lõimuda ühiskonda. peame tagama koolidele piisavad äh, ressursid, piisavalt õpetajaid, piisavalt peab olema ka majanduslikke ressursse. oluline on, et arendatakse edasi õpetajate koolitamist ja täiendkoolitamist. kui me tahame jätkusuutlikul viisil edendada sisserändajate laste haridust, siis meil on vaja holistlikku lähenemist ja lisavahendeid õpetajate koolitusse ja kogu haridussüsteemi. liikmesriikidel on pädevus selles valdkonnas, aga ka Euroopa Parlamendist ja Euroopa Liidust äh, sõltub, palju me saame avatud koordineerimismeetodi kaudu julgustada liikmesriike tegutsema. me kõik ju soovime, et sisserändajate lapsed saaksid eh, hea hariduse, et nad lõimuksid ühiskonda ja niimoodi me saame võidelda diskrimineerimise ja tõrjumise vastu, mida esineb hetkel sisserändajate laste suhtes tihtipeale see tõrjumine toob kaasa töötust, kuritegevust ja muid ebasoovitavaid tagajärgi. lugupeetud härra president, pidades silmas äh, töövõtjate vaba liikumist Euroopa Liidus, valmistab muret see, et äh, mõned töövõtjad ei taha minna tööle teise riiki sellepärast, kuna nende lapsed ei saaks seal piisavalt asjalikku ja kvaliteetset haridust. sellele aspektile tuleks ka pöörata tähelepanu, me peaksime tagama, et kõikides liikmesriikides oleks kõikidel lastel ja noortel võimalik saada kvaliteetset haridust. lapsed on meie suurim varandus ja nende nimel tuleb tegutseda täna, mitte homme. ma loodan, et me Euroopa Liidus tõesti jagame seda põhimõtet, et kõikidel lapsel, lastel on võimalus ja õigus turvaliseks tulevikuks. tänan aitäh ja nüüd komisjon, volinik Verhoigen, teil on sõna. härra president, lugupeetud äh, daamid ja härrad, ma tervitan seda omaalgatuslikku raportit ja ma sooviksin kolleeg Jan Figeli nimel tänada raportöör Takulat kultuurikomisjonist. Euroopa Komisjon on sarnaselt teiega arvamusel, et äh, kuna liikmesriikides on järjest rohkem sisserändajate lapsi, siis äh, ollakse silmitsi suurte väljakutsetega haridussüsteemis. haridus on võtmetähtsusega faktor lõimumisprotsessis. oskuste omandamine on äh, aluseks teadmistepõhisele ühiskonnale, mis on järjest rohkem silmitsi konkurentsiga samuti on ääretult tähtis, et kool sotsiaalse eksperimendina pakuks võimalust äh, vastastikuks äh, kooseluks ja mõistmiseks. praegusel hetkel on aga sisserändajate lastel suuri probleeme. tihtipeale on nad silmitsi topeltväljakutsega. esiteks, äh, neil ei ole vastuvõtja riigi äh, keel selge ja teiseks nende sotsiaalmajanduslik olukord on tihtipeale kehvem. sisserändajate laste õpiedukus on madalam, nad katkestavad äh, koolis äh, käimise tihemini ja neid läheb vähem edasi õppima ülikooli. see raport toonitab õigusega, kuivõrd oluline on vastuvõtja riigi keele õppimine, seda tuleb toetada kohaselt. samas aga tuleb õpetada ja arendada ka sisserändaja lapse emakeelt ja kultuuri. oluline on integreerida lapsed varakult haridussüsteemi, et vähendada nende keelelisi ja sotsiaalmajanduslikke puudujääke ja mahajäämust. meil on oluline edendada multikultuurset ähm, keskkonda, me peame toetama koolitusega, õpetajakoolituse liikuvust. on ääretult hea, et selles küsimuses on meil üksmeel. me oleme üksmeelel ka selles osas, et kõik need head kavatsused tuleb rakendada, et ka reaalselt parandada sisserändajate laste haridust. me soovime toetada liikmesriike et oleks tagatud kõrge hariduse tase kõigile. samas oleks võimalik niimoodi takistada õpilaste sotsiaalmajanduslikku eraldamist. me peame toetama koole mitmekesiste väljakutsetega toimetulemisel, niimoodi, et meil oleks multikultuurne ühiskond, mitmekeelsus ja et nendest aspektidest saaks eelised koolide jaoks loomulikult äh, koolisüsteemide korraldus ja õppekavade sisu on liikmesriikide pädevuses ja komisjon ei kavatse sellesse pädevusse sugugi sekkuda. ma tahaksin siinkohal ka toonitada, et sisserändajate laste edukas äh, lõimimine puudutab Euroopat tervikuna. me võime teineteiselt äh, palju õppida ja me oleme täiesti kindlad, et äh, teie raport on oluliseks sammuks näitamaks, mida on vaja teha, et toetada liikmesriike selles valdkonnas täna. suur aitäh! sellega on arutelu lõppenud ja hääletamine toimub homme selle raporti osas. järgmiseks on meil päevakorras äh, Äh, proua Valeani raporti lühiettekanne, see puudutab äh, direktiivi kaks tuhat neli murd kolmkümmend kaheksa murd EÜ kohaldamist.